tere päevast! alustame oma täiskogu istungiga. kas teil on eilse päeva kohta, protokolli kohta mingeid kommentaare? ei ole, protokoll on kinnitatud.